okay, niisiis, mu daamid ja härrad, tere pärastlõunat. ja ma kuulutan meie kohtumise avatuks. meil on ka päevakorra projekt, kas kellelgi on mingisuguseid märkusi, mida ta tahab teha päevakorra projekti kohta? kui ei ole, siis läheme kohe järgmise küsimuse juurde, see on koosoleku protokolli kinnitamine kas kõigil on äh, hea meel protokolli üle, mille me koostasime eelmise kohtumise kohta? hästi, sellega oleme kokku leppinud ja nüüd on kolmas päevakorrapunkt, see on arvamuste vahetus Euroopa Raudteeagentuuriga. ja kõigepealt ma pean vabandama et saadikuid paraku napib siin saalis, et nad ei suuda ikka veel õigeks ajaks kohale eh, tulla. küll nad harjuvad. Eh, Marcel Verslaip, kas ma hääldasin õigesti? Mm, me kuuleme eh, tema käest Euroopa Raudteeagentuuri ettekannet nii et kõigepealt on teil sõna ja pärast saavad saadikud sõna. meil on ka ajakava, lugupeetud saadikud, millest me peame kinni pidama. ma ei kavatse siin veel mm, ham-, haamrikesti viibutama hakata kohe, aga äh, pärastpoole võib-olla nii et härra Verlaip, palun, nüüd on sõna teil komisjoni liikmetele ettekande tegemiseks ja suur tänu, et te tulite meile ja olite nõus täna pärastlõunal meile oma aega pühendama. ma tänan. kõigepealt ma tahan öelda, et mul on suur heameel ja suur au olla siin täna selle uue transpordikomisjoni liikmete eesotsas, ees ja äh, mul on viisteist minutit et rääkida Euroopa Raudteeagentuuri missioonist ja ülesannetest ja kõigepealt ma alustaksin kronoloogiast sellest, mida me oleme teinud eh, nüüd pea juba viie aasta jooksul, mil agentuur on töötanud. aasta kaks tuhat viis oli Euroopa Raudteeagentuuri algusaasta ja väga kerge, kiiresti sai selgeks, et meil on kaks peamist direktiivi, mille peame tugi-, tugevnema, kõigepealt ohutusdirektiiv ja teiseks koostalitlusvõime direktiiv ja me pidime ka RTMS sektori probleemidega kohe hakkama tegelema, te teate nendest probleemidest, ja me pidime ka süsteemi mm, halduritega hakkama koostööle ERTMS-i eh, edasiarendamiseks ning kiiresti me eh, ka lõime majandusüksuse, mis pidi kõik soovitused ja eh, mõjude analüüsid läbi viima, mis agentuuris sünnivad esimene asi oli, et me tulime kokku kokku liikmesriikide ohutusasutustega, see oli septembrikuus kaks tuhat viis, see oli meie esimene verstapost ja tähtis on meeles pidada, et liikmesriikide asutused äh, on mm, äh, äh, paralleelselt tegutsevad ja loodud koos Euroopa Raudteeagentuuriga, see on väga erandlik olukord. ja koos tegevusega me alustasime ka ekspertide värbamist ja äh, me saime tõesti kvalifitseeritud ja väga motiveeritud eksperdid oma käsutusse äh, töötamaks raudteeagentuuris. veel üks väga positiivne asi oli see, et sektor päris algusest peale reageeris suure entusiasmi ja toetusega. meile mõnikord äh, ka kritiseerisid meid aga nad saatsid agentuuri tõesti kõrge kvalifikatsiooniga eksperdid, kes nii, meil oli sektori erinevate osaliste suur toetus taga. aastal kaks tuhat kuus, esimesel jaanuar me alustasime välja äh, väljaarendustööd RTMS mm, süsteemis, meil olid tähtajad seatud alusmääruses meie tegevuseks selles vallas ja me võtsime üle selle, mis AEIF-ilt pärandiks jäi. see oli asutus, mida seda, mis selles sektoris tegutses. nii et eh, koostalitusvõime ja kiir, kiirliikluse eh, vallas me toetunesime nende kogemusele ja kohe algusest peale me pidime ka selgelt määrata, millised ülesanded, vastutus kõikidel osapooltel on. ja see oli väga kasulik. ma ei hakka sellel üksikasjalikult peatuma, aga nüüd me teame, et ka teised agentuurid on meie kogemusest juba eeskuju võtnud. me hakkasime nüüd spetsifikatsioonide kallas tööle ja RTMS muut-, ERTMS muudatuste kontrollinõukogu ja kontrollirühm loodi ja te teate, et RTMS-iga üks raskusi on see, et on vaja üle saja muudatuse aastaks kak-, aastal kaks tuhat viis kästi need sisse viia ja me otsustasime, et me tugineme tunnustatud Euroopa Liidu öö, organisatsioonidele öö, oma otsustusel ja esimene ühisstandard on ta nüüd välja töötatud, me hakkasime ka teavitud asutustega ja raudtee assotsiatsioonidega koostööd tegema ning samuti standardiorganisatsioonidega koostööd tegema, SEN, Senelec ja ETSI-ga. me töötasime välja mitmesugused infrastruktuurid ja töötasime välja ka esimese IT kommunikatsioonisüsteemi agentuuris ning otsusime juhtkomitee, korralduskomitee äh, luua ja see käib koos äh, iga nädal, selleks tõesti toi-, korralikult oleks koordineeritud erinevate üksuste töö agentuuris. nüüd aastal kaks tuhat seitse me töötasime välja konventsionaalse KTK äh, infrastruktuuri, esimene raport KTK mm, vedurijuht vedurite ja reisijate veo kohta sündisid ja tähtis on see, et ajakava oli tõesti väga keerukas, me mm, pidime mõtlema ka selle peale, kuidas RTMS-i järgmist versiooni juba täiustama hakata. ning me alustasime ka koordinaatoritega, koridoridega tööd, sest see on üks osa meie tööst, me peame ju koostöö eest head seisma ja aitama kõiki osalisi majandushindamistel ERTMS-i vallas, kaustalitusvõime, samuti vastastikuse heakskiitmise vallas. nii Otifiga me oleme koostööd teinud, te kindlasti kuulete sellest veel lähemalt lähikuudel ja OSJT-ga, see on endine Nõukogude Liidu raudteeorganisatsioon. ja eh, kõik väga keerukad ja üksikasjalikud halduskorralduse küsimused tuleb samuti ära otsustada ja siis aastal kaks tuhat seitse pidi agentuur väga kiiresti edasi arenema. E, nimelt te kuulete väga palju e, avatud punktidest raudteespetsifikatsioonide vallas ja need on need asjad, mida on arutatud pikalt ja millel on vaja leida lahendused. me saime väga lihtsa mandaadi kõik need avatud, need augud sulgeda eh, KTK-de puhul ja see oli äärmiselt ambitsioonikas ülesanne, mis meile seati. ja hetkel me arutame ka uut eh, õiguslikku raamistikku meie raudteeagentuuri jaoks. see viidi lõpule, see väljatöötamine möödunud aasta lõpus ja kohe algusest peale oli näha, et kõik sektori osalised tahavad tugevdada raudteeagentuuri ülesannete mahtu. samuti me korraldasime väga tähtsa kohtumise NSA-dega, need on siis liikmesriikide ohutusasutused ja härra Barroga ja hakkasime ka tööle see kolleegide vaheliste hindamisega nimelt hindasid siis liikmesriikide eh, ohutusasutused üksteist. kaks tuhat kaheksa hakkasime eh, juba eh, tegelema ka nende nõuetega, mis tulenevad kolmanda raudteepaketi lepitusmenetlusest. ja siis tuli meil uus ülesanne veel siingi pakkuda lahendusi välja. nii et väga tähtis on praegu vastastikuse headkiitmise vallas kiiresti edasi liikuda, seda on sektor meil palunud. Eh, Patrick Oduu mm, eh, eh, sattus kriitika alla, sest väga kulukas on see mm, protsess. aga selleks, et ühte tüüpi vedurid oleks, see võtab kolm aastat ja kakskümmend viis miljonit läheb maksma, et ühtlustada need eh, vedurid. ja sellepärast oh, see vastastikune heakskiitmine on väga tähtis, et see meil võimalikult kiiresti käivituks. ja mm, mm, meie oleme ka solidaarsust üles näidanud ja spetsiaalse üksusele olnud, kes tegeleb vastastikuse heakskiitmisega. ja väga tähtis oli ka, et versioon kaks kolm null D eh, võeti Euroopa rongijuhtimissüsteemi kohta vastu. Eh, meil väga hea meel on eh, selle, et e RTMS-ist me praegu suuri probleeme ei kuule, järelikult asi toimib. ja nüüd lõpetuseks. meil on vaja nüüd äh, turule viia äh, kaks tuhat kaksteist uus versioon ja me praegu oleme graafikus. ma ütlesin, et me töötame uute algatustega, see on siis vastastikune heakskiitmine, tüübikinnitus, sertifitseerimine, ja väga kiiresti selgus, et uued määrused, direktiivid, mandaadid ja taotlused osalistelt äh, panevad väga suure koorma meie raudteeagentuurile. me oleme suure surve all. praegu me analüüsime koos komisjoniga kahe tuhande kümnenda aasta tööplaani, samuti ametikohtade loetelu ja eelarvet. me teame, et äh, me tahame toetada stabiilses õiguslikus keskkonnas, sest see on väga tähtis selleks, et pikaajalisi tegevusi kavandada raudteesektoris. ja loomulikult me oleme üha enam ka integreerimas oma kogemusi öö, uute reeglite väljatöötamisse ja üha rohkem ja rohkem on vaja koordineerida meil oma tegevust ka kõigi sektori osalistega sidusrühmadega. Euroopa Raudteeagentuur ainus koht Euroopas, kus kõik need osalised kokku saavad. ja te teate, et raudteesektoris on väga palju asutusi. Need on liikmesriikide eh, ohutusasutused, standardimisorganisatsioonid, raudteeorganisatsioonid ja nii edasi ja nii edasi. ühelt poolt on see hea, aga teiselt poolt on raske eh, nende tegevust koordineerida ja sidusalt korraldada ja üks väike slaid näitab teile, eh, kuidas see kõik toimib. me toetame sektori tunnustatud organisatsioonidega, enamik neile on teile hästi teada. Need on siis UETB, FA, UIRR, e eh, ja ETF on see on Ametiühingute Liit ja teised. Need on meie esimese kategooria partnerid, samuti kahekümne, kakskümmend kuus kuue liikmesriigi ohutusasutusest. Norra on assotsieerunud ka agentuuriga, väga aktiivne partner on meil. ning samuti on meil mitmed töörühmad käivad koos. ja meil on ka majandusülevaadete töörühm me anname soovitusi ja suur erinevus varasema ajaga on, me teame ju, et eh, kõigeks, et konsensust leida kulub mõnikord kakskümmend viis aastat ja siis me võtame lõppvastutuse, kui konsensus on saavutatud. selleks, et lõppsoovitused anda. hetkel meid kritiseeritakse, et asi võtab aega, aga see on täiesti normaalne igasuguste ettepanekute tegemisel. nüüd pärast konsultatsioone, kui vaja, see on siis vedajatega ja reisijatega. ja kui vaja, siis ka sotsiaalkomiteega, me saadame riskide komiteesse asja läbivaatamiseks, homme tuleb selline kokku ka siin Brüsselis, seal on esindatud kõik liikmesriigid ja siis juba lõppotsus langetatakse pärast seda. see on üsna klassikaline skeem, kuidas asju otsustatakse. aga suur erinevus raudteesektoris on see, et väga palju on partnereid ja esindajaid, kellega töötada koos võib-olla ma nüüd jätkan prantsuse keeles, kasutan tõlget. ma tahaksin aega küsimusteks ja sellepärast võtan juba praegu kokku oma jutu. millised väljakutsed meil eh, järgmisel aastal on kahe-kolme aasta jooksul, mis meil ees seisavad? siin te näete, mida me tuleb veel ära teha. meil on spetsifikatsioonid hetkel, eh, mis puudutavad Euroopa võrgustikes eh, sõitvat veeremit. meil on vaja laiendada ka KTK-de kohaldusala, et kogu süsteemi nüüd juba hõlmata nendega olenevalt siis sellest, kas tegemist on kohalike või piirkondlike eh, süsteemidega saab näha, mis suunas nemad edasi lähevad. ja me vaatame ka, et meil on vaja tulevikureeglid välja töötada juba praegu, et meil oleks stabiilne tulevik, aga mis puudutab vastastikust heakskiitmist, siis meil on tõesti vaja välja töötada eh, rahvuslikud mudelid, vaadata võrdväärsust, ekvivalentsust ning ei, tähtis on, et eh, ühte sama vedurit kakskümmend viis eksperti, kakskümmend viis korda ei peaks üle kontrollima. ja ohutusjuhtimise süsteem, mida kohaldatakse äh, raudtee-ettevõtjatele, infrastruktuuri halduritele. see on kõik need traditsioonilised asjad, millega me tegeleme. loodetavasti me äh, kahe-kolme aastaga jõuame selle tööga ka ühele poole, suur osa tööst on ära tehtud, aga üht-teist on veel teha. Äh, eriti mis puudutab KTK-sid siis siin on meil vaja tehnohooldusküsimusi selgitada. aastaks kaks tuhat kaksteist lõpuks eh, meil on juba uus RTMS süsteem käigus, mis peab olema ühilduv eelmise versiooniga, aga see on suur samm, saab olema edasi raudtee ajaloos, kui meil see uus versioon kasutusele võetakse ning meil on vaja eh, ka edasi arendada oma rolli vastastikuse tunnustamise vallas, siin ma pean silmas eeskirju, süsteeme, protsesse, et need oleks vastastikku tunnustatud liikmesriikide vahel ja ka ametiasutuste vahel. nii et ma tahan ainult rõhutada, kuivõrd tähtis see kõik on, millega me tegeleme. nüüd liikmesriikide ametiasutuste roll, kui asi puudutab õhutransporti, siis loomulikult on äh, äh, neis riigi tasandil, nendel asutustel selged Äh, ülesanded defineeritud äh, lennujuhtimise tasandil, aga meil on vaja praegu mm, sama asjaga tegeleda näiteks kõikide liikmesriikide tasandil, võib-olla Saksamaa ja Ühendkuningriik on ainult äh, erandiks. keskmiselt kakssada inimest töötab igas sellises ametiasunduses liikmesriigis, aga on ka selliseid, kus tuhat töötavad. tohutud ressursid on siia hõivatud ning tohutu aja nõuab see kõik ja inimtööpäevade arvu. ning kõik see tegevus vajab koordineerimist liikmesriikide vahel. Via Regio õnnetuse järgne konverents. Ehm, me tõstatasime sellega seoses viis punkti, meil on vaja mm, ka mm, raudteeagentuuri rolli tõsta leiti pärast seda õnnetust. see oli üks asi me saadame selle kohta varsti välja ka kirja, sest kõik tahavad, et raudteeagentuuri rolli veelgi tugevdataks tulevikus. nii et ma usun, et läbipaistvus on hea asi, aga ei tohi muutuda skisofreeniliseks. mõned eksperdid mõnikord ütlevad, et väga raske on meie tööga ennast kursis hoida, sellega sammu pidada, sest me tõesti liigume edasi väga kiiresti. aga samas, nagu ma ütlesin, meil on vaja äh, ka töödega lõpule jõuda ja samas tugevdada oma rolli. meil on tõesti oma roll, mida etendada. sest raudteesektor on äärmiselt tähtis sektor. see on üks viimaseid sektoreid, kus Euroopa on endiselt veel li maailma liidri rollis. suur osa um, tooteid äh, liik-, suure osa veeremist toodame meie e, Euroopas. ja sellepärast ongi meil vaja standardeid. nüüd RTMS-i kohta. meil on õnnestunud siin asju selgitada ja nüüd on meil valmis ERTMS, mida on, mis on ka heakskiidu leidnud. Austraalias, Mehhikos testitakse, Hiinas, Indias, e, Liibüa, Maroko samuti on nad heaks kiitnud Uus-Meremaa oli ja Brasiilia olid viimased riigid, kes äh, selle kinnitasid ja mitte sellepärast, et see on Euroopa oma, vaid sellepärast, et ta on olemas, ta on välja töötatud ja teda on võimalik osta paketina juba turul. nüüd äh, liikmesriikidest rääkides, kõik on selge, me oleme seda juba varasemal ajal teiega arutanud. on vaja, et süveneks koostöö ja samuti tugevneks vastasikune usaldus ja ka auditeerimine. see on midagi, mida me vajame, sest see tagab süsteemi edu. ma olen seda pidevalt korranud, kui tähtis on, et liikmesriikide ametiasutused ei hakkaks omavahel äh, kähmlema ja ainult nii on võimalik edasi liikuda korralikult. Äh, igasugused dokumendid, ohutusaruanded, äh, iga-aastased aastaaruanded äh, te võite leida internetist. siin on teile üks näide selle kohta, kuidas on ohutus edenenud Euroopas. seitsmekümnendal aastal oli nelisada reisijat hukkus raudteesüsteemis viisteist viieteistkümnes liikmesriigis. täna on alla saja ja möödunud aastal oli nelikümmend kahekümne viies liikmesriigis hukkunuid. see tähendab seda, et raudteede ohutus kogu aeg muutub aina paremaks, see on väga kõrge. E, nii et tähtis on nüüd seda väga head tulemust hoida ka avatud turu tingimustes ja mitte mingisuguseid tõendeid ei ole selle kohta, et olukord võiks muutuda. E, kui süsteem liberaliseerub sest tegelikult üht ja sama süsteemi ju äh, kasutatakse igal pool ja raportis on ka sellised järeldused tehtud. Te teate, et väga palju mm, uusi tegevusi nõutakse raudteeagentuurist, kahel, kolmel aastal on kogu aeg nii olnud, see on tõesti väljakutse, mõnikord on elu raske, aga meil on selline tunne, et üks järgmisi arenguid on vastastikuse usalduse tugevnemine äh, liikmesriikide ohutusasutuste vahel ning on oodata ka, et raudteeagentuuri roll tugevneb. suur tänu teile tähelepanu eest. suur tänu, härra Verslaev. ja äh, ma annan nüüd sõna koordinaatoritele, igale ühele kolm minutit ja kõigepealt härra Grosch Rahvaparteist. suur tänu selle sissejuhatuse eest. ma esitan väga lühikesed küsimused. ühele küsimusele te juba vastasite, kui te rääkisite tuleviku väljakutsetest. Äh, Äh, aastate möödudes ilmselt äh, Euroopa Raudteeagentuur võtab üle mitmed riiklike ohutusasutuste ülesanded. Äh, kolmas küsimus puudutab ohutust ja liberaliseerimist raudteevedudes. Te osaliselt juba vastasite minu murele. kes pikas perspektiivis aga? milliseid ohutuse garantiisid pakub süsteem, arvestades seda, et liberaliseerimine jätkub ja kolmas küsimus puudutab tehnilist koostalitusvõimet. Teie nägemuses milliseid põhimeetmeid on vaja juurutada, et saavutada tehniline koostalitusvõime? S see on üks olulisi aspekte transpordisektoris Euroopas ja eriti raudteevedudel. järgmisena sotsiaal, sotsialistide demokraatide El Haradui. tänan, tänan härra Feslaip ka sissejuhatava sõnavõtu eest. tegemist on agentuuriga, mis jätkuvalt veel kasvab, seda ehitatakse üles, ta on juba üsna palju saavutanud, kuid on väga palju teha veel. Te mainisite terve rida vajalikke tegevusi. ja minu arvates on oluline äh, eristada kahte asja, teie agentuur ja see, mis toimub raudteesektoris. Äh, väga palju väljakutseid seoses sellega, et viimastel nädalatel on laekunud halbu uudiseid, eriti kaubavedude sektoris, kus asjad ei ole sugugi head. Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia Äh, ja ma usun, ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid on need, keda see puudutab. loomulikult väga palju sõltub ka majanduslikust olukorrast, mis mõjutab seda sektorit, kuid on ka palju teisi väljakutseid. Te ise mainisite vajadust ühiste KTK-de järele, äh, turu avanemise järele, äh, investeeringute järele, samuti usaldusväärsuse, täpsuse küsimus raudteel on oluline ja minu küsimus kas te Euroopa Raudteeagentuuris arvate, et teil on oma roll täita nende oluliste reformide läbiviimisel ja koordineerimisel ja millised on teie arvates kõige olulisemad meetmed, mida tuleks rakendada? selle nimel, et äh, raudtee suudaks tagasi võita osa oma turuosast ma olen kuulnud seda, et sageli on probleemiks infrastruktuuri haldajate vahelise koordineerimise puudumine sujuva raudteeliikluse tagamiseks. ma ei tea, kas Euroopa Raudteeagentuur saab siin kaasa aidata ja jätkuküsimus ka härra Groschile esitatud küsimuse poolt. milline on teie silmis Raudteeagentuuri tulevik, kas Raudteeagentuur tulevikus vajab rohkem volitusi, milliseid volitusi? ja roheliste nimel härra Kuhn, neli küsimus. juba on tekkinud konflikte vastastikuse heakskiitmise osas, üks riik väidab, et ta ei aktsepteeri teatud veduritüüpi ja siis tuleb küsida, miks ja välja selgitada, kas neil on põhjendatud vastuväite või mitte. teiseks, kas on selge, et Euroopa Liit ei kaasfinantseeri Berliini vahelise äh, raudteeliini pikendamist. kas on mingeid juriidilisi takistusi teie agentuuri töös, kas te vajate täiendavaid volitusi? või olete rahul selle mandaadiga, mis teil on, võib-olla te vajate rohkem töötajaid? ja viimasena millised on teie volitused keskkonna valdkonnas? me teame, et tegutseb Keskkonnaagentuur, me oleme teadlikud ka sellest, et raudtee on keskkonnasõbralik veoliik, kuid me räägime energiavarustatusest, koostalitusvõimest ja sellistest asjadest. kas te tegelete või kavatsete luua vastava üksuse, kes keskendub keskkonnaküsimustele? sest näiteks kakskümmend viis protsenti raudteel kasutatavast energiast võiks olla tuumaenergia, kuid selle vastu on protestitud ja kui me ei suuda seda küsimust lahendada, satub äh, raudtee halba valgusesse. kas te kavatsete midagi teha selle jaoks? ja järgmisena asepresident Van Dalen. tänan. härra Verslaip. ma tahaksin keskenduda ühele olulisema küsimusele, nimelt ohutusele. Te väitsite, et süsteem toimib, see on RTMS süsteem ja ma tahaksin saada kinnitust sellele, et nii see ka on. Hollandis on viimastel aastatel olnud tõsiseid probleeme kaubavedudega raudteel. eelmisel nädalal Barendrechtil, äh, Barendrechtis toimus tõsine äh, õnnetus ja terve rida ametiasutusi on väitnud, et me ei ole veel jõudnud sinna, kus me peaks olema. me peaksime üle minema äh, ATB pluss süsteemile et, eh, et me saaksime käita ka sellise ohutussüsteemi, mis toimiks ka väiksemate kiiruste puhul tavaraudteel liikluses. terve rida asutusi on teinud ettepaneku, et vaheetapis me peaksime üle minema ATS-süsteemile automaatohutussüsteemile rongidele. meil on vaja kindlust, et kümne aasta pärast on meil paigas selline süsteem, mis äh, toimib ohutuse seisukohalt ka ühetasandilistel ülesõitudel ja ka mitte kiirrongidel. teine küsimus on seotud eelmisena. Barrenrahte äh, õnnetuse järgi puhkes äge debatt kaubavedude üle minu kodumaal põhiliselt sest äh, ProRail, kes korraldas selle debati, väitis, et äh, te peate leidma lahenduse, me hoiatame teid, et see, mis juhtub pärast esimest jaanuari, on tõsine äh, probleem, on tekkinud veeremiga, telje purenemised, mis toovad kaasa väga tõsised ohutusriskid. ja ProRail on seadnud tähtaja esimese jaanuari, milleks kõik need probleemid tuleb lahendada, vastasel juhul äh, nad ähvardavad äh, kaubaveod katkestada raudteel. minu järgmine küsimus, ohutuse tagamine raudteel. ma olen tõsiselt mures pärast äh, hiljutist Baarenreite õnnetust ja ma tahaksin kuulda nüüd, mida teil sisuliselt selle kohta öelda on. ja mida teie arvate selle õnnetuse eest? Eh, mida, millised õppetundid te sellest saite? tänan, härra Vandale. kas te, härra Verslaip, sooviksite vastata nüüd esimese vooru küsimustele, enne kui me läheme teise vooru küsimuste juurde? jah, tänan, juhataja. ma üritan anda vastused ja võib-olla edastada ka vajalikku informatsiooni. esimene küsimus on üsna tundlik ja see puudutab teist ra raudteepaketti, mille järgi äh, moodustati Euroopa Raudteeagentuur ja vastavad riiklikud ohutusasutused. üks põhjuseid, miks see protsess paralleelselt ja üheaegselt toimus, seisnes selles, et liikmesriigid soovisid ise silma peal hoida arengutele raudteesektoris kuid selleks, et järelevalvet teostada, on vaja ka riiklikku kohalolekut. arvestades praegu kehtivaid õigusakte väikeste erinevustega, kuulub meile koordineeriv roll, sest nõudlus koordineerimistegevuse järgi on suur, nagu ma juba väitsin oma sissejuhatavas kõnes, ja loogiliselt võttes me peaksime tegutsema selles suunas, et meie roll erinevate asutuste tegevuse seiramisel ja järelevalve teostamisel suureneks. miks? sest need riiklikud ohutusasutused, eh, mis otseselt alluvad riiklikele ministeeriumitele, eh, oma sõltumatuse tõttu võivad meile põhjustada teatud raskusi. ja minu arvates tuleb teha väga palju muudatusi selles suunas riiklikud ohutusasutused aga suhtuvad väga ettevaatlikult sellesse ja on vastumeelsed nende nõndade kõrvaldamisse. üks minu poliitika eesmärke on suurendada koordineerimist ja meie agentuurile suur koordineerima roll anda, et süsteem toimiks korralikult. Te rääkisite liberaliseerimisest ja sellega seotud ohutusest ja ma osaliselt vastan sellega ka härra Van Daleni küsimusele. raudteesektoris kui me tutvume Eurostati analüüsidega, on selge, et olukord on märkimisväärselt paranenud ja ohutuse tase on palju kõrgem kui ükskõik millises teises transpordiliigis. kuid äh, on juhtunud ka äh, rongide mahasõitmist, signalisatsioonihäireid ja muid äh, väga paljud töötajad on analüüsinud nende õnnetuste ja avariide põhjusi ja püüdnud soodustada ka paremate kogemuste vahetust. ja kui me räägime kaubavedudest ja kaubarongide peatamisest, kui see juhtub, siis viiakse kaubaveod üle maanteedele ja oht suureneb veelgi. loomulikult jätkuvalt kehtib oht teatud õnnetuste toimumiseks, kuid me peame äh, vaatama pikemas perspektiivis, millised probleemid võivad tekkida, millised meetmed rakendada nende ärahoidmiseks. Via Regio äh, rongiõnnetusest rääkides äh, me tagasime äh, uurimisrühma vajaliku komplekteerimise ning nad töötasid välja teabevahetuse ja õnnetusjuhtumite ärahoidmise vajalikud süsteemid, kuigi vastavaid reiskirju ei ole vastu võetud. kuid me peame alati mõtlema sellele, et selliste rongiõnnetustega kaasnevad teatud tundlikud aspektid. liberaliseerimise tagajärjel toimus paar sellist õnnetust Ühendkuningriigis, kuid pikemas perspektiivis on Ühendkuningriik selles valdkonnas üks paremini toimivaid äh, riike ja oluline on see, et see, millega me tegeleme, aitab kaasa läbipaistvuse tõstmisele kõikides aspektides. ja sellest lähtudes meie sõnum on, et me peame teostama järelevalvet, seiret kõikide selles valdkonnas tegutsevate ettevõtjate vahel. tehniline koostalitusvõime oli järgmine küsimus, see on väga laiapõhjaline küsimus. tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal me alustasime tegevust selles suunas ja praegu me oleme lõpusirgele jõudnud tava raudteesüsteemi valdkonnas, on välja toodud uusi tooteid ja trükitud vajalikud materjalid. me soovime äh, saavutada Euroopa standarditele vastavuse tüübi kinnituse ja, ja keskmine veduri suurusjärk on seitse, kuid variatsioone on väga palju ja seetõttu me püüame juurutada piisaval arvul tehnilisi meetmeid, et äh, sellist hajutatust vähendada. härra El Hadraoui, jah, kaubavedudel on tekkinud raskusi, kuid tervikuna Euroopas, vähemalt praegusel ajal on suurenenud reisijate vedu ja positiivsena, positiivseks võib pidada ka seda, et et äh, äh reisijate pealt kasutatud veerem ja ohutus on oluliselt paranenud. me peame silmas pidama ka seda, et äh, me esindame seda sektorist äh,, mida mille osas Euroopa on maailmas veel juhtrollis. kui palju me uusi raudteeliine ehitame, kui me, kui Hiina ehitab kaks tuhat viissada, me ehitame vähem, siis turg muutub ja me kaotame juhtrolli, kui me arvestame Brasiilias, Saudi Araabias, USA-s käivitatud projekte, näiteks Saudi Araabias äh, lõpetatakse investeeringud lennutranspordisse ja suunatakse kõik tulevikus raudteetranspordi arengusse. siis saab selgeks, et äh, on käivitunud arengud, mastaapsed arengud kõikjal maailmas raudteesektoris. Äh, kaubavedude jaoks raudteel on lühi, lühiperspektiivis võimalusi, on küll probleeme Äh, usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamisega, kuid nagu härra Kraamer ütles, on probleeme ka infrastruktuuriga, mida meie saaksime oma poolt ära teha. eelkõige me peame toimima ettevaatlikult, kui me soovime rakendada mingeid meetmeid kvaliteetse veeremi kasutamiseks ja nii edasi, siis me peame kehtestama sellised standardid, mis põhinevad jätkuval hindamisel Euroopas. kui on vaja vedurit sertifitseerida, siis selleks on vaja kahe veduri raha nii-öelda see on tüüpiline näide kulude kohta, kuid meil on vaja ka oma roll täita selles protsessis. samas on selge, ja see on ka põhjus, miks ma sellele nii palju rõhun. et kõik sõltub sellest, kuidas riiklikud ametiasutused usaldavad meie tegevust äh, üle-euroopalisel tasandil, kui vedur on ühes liikmesriigis juba kontrollitud, siis ei ole mõtet seda üle kontrollida teistes liikmesriikides. ja see, selleks on vaja vastastikku usaldust. RTMS-ist. esiteks, Hollandis on kasutusel juba edasi arendatud RTMS-süsteem äh, ja seal kasutatakse versiooni kaks kolm null D. Äh, ka teised liikmesriigid töötasid välja oma süsteemid, kus standardid ei olnud veel paigas. Äh, ja me püüame seda vältida nüüd, kui me viime kasu-, võtame kasutusele selle baseline kolm, mis peaks aitma, aitama meid vältida neid probleeme. meil on kuulunud, kulunud väga palju aastaid selle standardi väljatöötamiseks. Äh, Hollandis on olnud käigus kolm erinevat RTMS-projekti, tekkis koordineerimisprobleeme ning erinevusi standardite kasutamisel. ja kui Holland läks üle uuele süsteemile, siis äh, niimoodi ekspluatatsiooni tasandil ei peaks enam probleeme olema, sest äh, uus süsteem keelab selle. meil on kõigil pakkuda näiteid selle kohta, kuid me praegu oleme liikumas ühtse Euroopa süsteemi suunas äh,. probleem ei ole selles, kas me liigume TB, TB üks või TB pluss poole me oleme teinud väga palju jõupingutusi selleks, et aidata liikmesriikid ja nende infrastruktuuri haldusettevõtetel äh, juurutada RTMS-i versioon kaks kolm null D ning äh, tagada selle, et äh, versioon kolm võimaldab ära hoida kõiki neid probleeme, millega me siiani oleme kokku puutunud ja oleme sunnitud olnud lahendama Äh, kuid selliste probleemide lahendamisel on olnud väga erinevaid lähenemisi. näiteks infrastruktuuri haldamist on korraldatud ilma raudtee-ettevõtjate kaasamiseta. kuid meie jaoks on oluline suunata kõik meie jõupingutused sellele, äh, kogu see info peaks laekuma meie koordinaatorite grupile. härra Van Dalen, ma tahaksin pöörduda tagasi nüüd ohutuse küsimuste juurde kaubavedudel. meie jaoks on see prioriteetne küsimus Via Regio juhtumi puhul jäi mulje, et, et selle õnnetuse põhjatus liberaliseerimine, kuid see ei ole õige. uus süsteem, mis lähtub uutest eeskirjadest, näeb ette, et raudtee-ettevõtjal peab olema ohutuse juhtimise süsteem. ja ma usun, et see, mis räägite VRG juhtumist ja õnnetusest, ei vasta tõele. eksperdid praegu uurivad seda juhtumit koos äh, riiklike äh, ohutusasutustega meil toimub pidev infovahetus selles küsimuses ja asjad ei liigu sugugi negatiivses suunas, kuid kahjuks üheks suuremaks probleemiks, mis jätkuvalt eksisteerib paljudes liikmesriikides, seisneb selles, et kasutusel olevad süsteemid on ohtlikud ja pärast äh, seda rongijuht, õnnetust me peame paremini analüüsima selliseid juhtumeid ja tagama suurema ohutuse. Euroopa Raudteeagentuur on just see agentuur, äh, kus äh, tsentraliseeritud korras laekub info kõikidest liikmesriikidest selliste õnnetuste kohta. ja lõpetuseks äh, meie volitused ja õiguslikud küsimused. härra Kraamer tõstatas selle küsimuse. agentuur tegutseb temale antud mandaadi piires hetkel meie õiguslik raamistik tagab meie töövaldkonna ja Viareggio konverentsi tuli selgelt välja, et kõik partnerid palusid, et me rohkem nagu seadusandlikke algatusi ei teeks, sest praegu on üleminekuperiood. järgmise aasta juulikuus äh, hakkab kehtima uus direktiiv ja väga raske on hakata midagi muutma, enne kui mingi õigusakt jõustub ma leian, et me peaksime praegu keskenduma meie eh, keskpikale perspektiivile, välja töötama meie eesmärgid selleks perioodiks, meil on terve rida tähtsaid ülesandeid käsil, eh, kuidas tugevdada agentuuri rolli suhetes riiklike ohutusasutustega, õiguslik raamistik, eh, samuti annab meile ette need ülesanded, millega me peame tegelema. kuid arvestades eelarvet, mul pole kõigile küsimustele praegu raske vastata. keskkonnaküsimus, seda me arutame homme Rootsis. me peame muidugi keskkonna aspektid sisse viima kõikidesse meie tegevusvaldkondadesse, KTK-desse, veeremisse Äh, nendes valdkondades on ka mitmeid keskkonnasõbralikke meetmeid vaja juurutada. Äh, kuid keskkonnaküsimused ei kuulu otseselt meie tegevuse mandaati, kuid äh, need on küsimused, millega meie organisatsioon loomulikult tegeleb ja on huvitatud. muidugi raudteesektoris tuleb kasutada ka energia efektiivset energiatarbimist, et vähendada meie ökojälge. praegu meil ei ole selliseid horisontaalseid tegevusi. kuid isiklikult isiklikult ma leian, et, et see on just valdkond, kus meie agentuur saaks oma kasuliku panuse anda võib-olla mitte konkreetselt, vaid laiemas mõttes võiks meie roll olla kasulik. meil on umbes kakskümmend minutit aega ja veel mõni küsimus küsimata. ma hindan väga seda, et te vastasite nii põhjalikult, aga me peame eh, ikkagi silmas pidama ka seda, et meil on aega vähe. järgmisena härra Pahv. Oui, merci, monsieur le president uh,. Just... suur tänu. lühike küsimus. ma nõustun teiega raudteeohutuse osas. aga piiride äh, äh, piirkondades äh, äh erinevate riikide vahel on probleeme seal võivad kehtida erinevad siseriiklikud reeglid. niisiis, milline on võimalus, et need piiridel kehtivad reeglid harmoneeritakse? kas see on tõenäoline või jääb see ikkagi äh, liikmesriikide ohutusametite pädevusse? kas teil on võimalus vähemalt äh, jälgida, mis seal toimub? suur tänu, härra Pugias! Due questioni veloci. kaks küsimust. Te rääkisite tead- äh,, analüüsist äh,, hin-, hindamisprotseduurist siseriiklikele ja regionaalsetele süsteemidele vahest ütleksite paar sõna nende probleemide kohta, mis te seal leidsite? teine küsimus puudutab ohutust ja kahekümne üheksanda juuni Via Reggio tragöödiat. agentuuri jaoks oli see teatud äh, järelekatsumine. test. kas oli mingisugune põhjus Äh, äh, mingisuguseid põhjuseid, äh, miks te leidsite, et kes täpselt süüdi oli, kas operaatorid või kes? ning teiseks, kellel oli pädevus, kas siseriiklikul agentuuril või teil? proua Püpau. suur tänu olles nüüd ära kuulanud teie ettekande, sooviksin ma teilt küsida, mida te teate Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest kaubavedude Euroopa raudteevõrgustiku kohta? milline on teie hinnang sellele määruse projektile? te siin rääkisite, et meil on palju erinevaid võrgustikke, kus on palju probleeme, kaasa arvatud turvalisus. kuidas need on omavahel seotud? kui vaadata nüüd lisas välja toodud võrgustikke selles määruse projektis, kas see nimekiri peegeldab õigesti praeguseid võrgustikke ning mida saab see uus määrus probleemide lahendamiseks ette võtta? suur tänu, härra Liberatski. suur tänu. mul on teoreetilisemat sorti küsimus. ühel päeval kriis Euroopas jõuab lõpule. mida te arvate, mis juhtub Euroopa raudteevõrgustikuga? kas me liigume edasi sama kiiresti või ei toimu mingisuguseid kvalitatiivseid muutusi. suur tänu. ja kui keegi teine enam küsida midagi ei soovi, teeksin ma ise paar märkust. minagi jagan mitme saadiku muret äh, kaubavedude kohta tundub, et kaubarongidel on keeruline liikmesriikide piire kiiresti ületada. ja lisa, lisaks nüüd härra Pachi küsimusele harmoneerimise kohta tuleb öelda, et meil on ka erinevad maksumehhanismid. näiteks kui Wembley'st Lilli sõidab äh, kaubarong, äh, läbib ta kolme erinevat äh, maksustamisrežiimi sellise lühikese maa puhul. just kaubavedude aspekt tekitab kõige rohkem muret. ning samuti see erinevus Lääne- ja Ida-Euroopa vahel infrastruktuuri osas näiteks mis puudutab kiirrong, Ida-Euroopa definitsioon kiirrongist erineb vägivaldselt Lääne-Euroopa omast. ning lõpetuseks sooviksin teilt selgitust töökodade kohta. kas seminarid, kas need vanemad raudteeliinid, äh, mille peal sõidavad ka uuemad rongid, kas need tuleb registreerida vastavalt ohutusdirektiivile? ma tean, et need pärandiseminarid, mis töötavad ainult äh, vanade liinidega, on välja jäetud, aga, aga kuidas siis äh, toimub uuemate rongide sõitmine seal? Uh, bon, uh, suur tänu, kõigepealt siseriiklikud reeglid ja probleemid piiridel. ma nõustun täiesti, et meil on tarvis katalogiseerida siseriiklikud ohutuseeskirjad ja ka tehnilised eeskirjad. võttes, eh, pida-, pidades silmas seda vastastikuse nõustamis, nõustumise eh, süsteemi. kõik see on väga keeruline, on ohutusreeglid, äh, tehnilised reeglid, mingisugused vanad äh, reeglid, mis ikkagi veel kehtivad, see on kõik väga segadust tekitav. eesmärgiks on siis katalogiseerida need äh, segased reeglid, luua seal mingisugust korda sisulise külje pealt kohtusime me selles küsimuses täna hommikul, aga me korjame kokku kõik need reeglid ja siis me saame võrrelda neid, paika panna selge tõlgenduse. näiteks, et DŽV kiirrongi tulekustutit ei saa kuskil piir, mõnes piirkonnas kasutada selli-, selline vastastikuse tunnustamise süsteem põhinebki ju info kogumisel kõigepealt. ja me peavad olema ambitsioonikad plaanid, mille põhjal saame me kiiresti edasi liikuda. tegelikult on põhimõtted ja reeglid sageli samad, aga toimub pidev tööde kattumine, neid protseduure korratakse iga piiri peal. meie reeglid vähemalt DSI-d kehtivad kõikide Euroopa raudteevõrgustike ja veerevite kohta meil on tarvis DSI-de rakendamise ulatus paika panna liikmesriigid ja partnerid peavad öö, otsustama, mis valdkonnad nende võrgustike alla, millised piirkonnad sinna võrgustike alla jäävad, mõningad piirkonnad jäävad välja, näiteks Hollandi puhul on selliseid piirkondi. Regio puhul ei ole meieni jõudnud veel äh, siseriiklike e, juurdluste tulemused meil on kõigepealt vaja see vastavalt ametilt kätte saada. ma tegin koostööd Itaalia ohutusametiga, nad reageerisid väga kiiresti, informeerisid ka teisi ohutusameteid. selle kohta, millist tehnilis-, milliseid tehnilisi andmeid on tarvis ning seetõttu saime me vajalikud kontrollid väga kiiresti läbi viia õnnetus kui selline ei olnud ei, ei, ei, ei olnud see alg, me teame teatud uusi asjaolusid, aga meil ei ole selle juurdluse tulemusi veel. see on väga oluline. Ähm, juurdlust läbi viiv organ palus ka äh, meilt koostööd, aga kõigepealt me peame nende järeldused ära ootama siin tõstatati ka Euroopa Ameti ja liikmesriikide ametite pädevuste küsimus, meie suhted on väga head, me oleme kõik selle teise paketi lapsed nii-öelda ning me peame tõesti töötama koostööd, äh, arendamaks välja uued süsteemid. meil oli ennem ju täiesti äh, reglementeerimata süsteem, nüüd hakkab seda süsteemi juhtima mingisugune muu amet me rääkisime eh, siin raudteesektori dereguleerimisest, aga see on vale, reeglid ei ole nii palju muutunud. lihtsalt erinevad ametid tegelevad sellega nüüd. ja kui meie roll suureneb, siis muutub olukord päris huvitavaks kõik liikmesriikide ametid on nõustunud äh, minu ettepanekuga, mis ma tegin päev pärast Via Regiot. üks ettepanek sealt oli, et me peaksime korraldama konver-, konverentsi, kus me vaatame üle üksteise pädevused. uued äh, uus, uus seadusandlus kaubavedude kohta, selle hea külg on see, et see on uus ja sellest tulenevalt kasutatakse seal tehnilisi standardeid, mis on võimalikult koostoimimisvõimelised, aga selles ja teisteski valdkondades on meil tarvis tagada, et investeeringud on ka vastavad. alati see nii ei ole tuleb ju meeles pidada projektide puhul, et tuleb vastata ka Euroopa reeglitele. selge on see, et äh, kaubavedude puhul on äh, kapatsiteedi ja prioriteetide vähesus äh, suur, suureks probleemiks. Belgia puhul näiteks olid kaubaveod alati kõige viimane prioriteet, seetõttu on see ettepanek väga hea ning isegi kui me sooviksime, ei lubata meil avaldada arvamust mingisuguse võrgustiku või uue projekti kohta. me peame kommenteerima ainult tehnilisi standardeid, et kas nad on piisavad, kas on täidetud ohutuseeskirju. meil ei ole lubatud arvamust avaldada projekti enda kohta. näiteks Euroopa Investeerimispank soovib meiega ühe projekti osas koostööd teha, aga me pea, peame piirduma ainult selle projekti tehniliste andmetega. Ida- ja Lääne-Euroopa erinevus. meie agent agentuur äh, tegeleb ka suuresti Ida-Euroopaga, meil ei ole selle vastu midagi. Äh, aga, aga ohutuseeskirjade täitmiseks äh, pole piisavalt raha me üritame välja töötada ühtseid tehnilisi reegleid ning see on meie peamine ülesanne. üldiselt meie veeremid, veeremite kogus suureneb, kõik trammid, kiirrongid ja nii edasi, nende arv suureneb. loomulikult on tarvis uut tehnoloogiat, aga üldiselt nende arv suureneb. lõpetuseks tahaksin öelda, et oluline on tegutseda standardiseeritult. meie inimesed ju soovivad äh, tagatist, et DNS on õige investeering ning selleks on tarvis standardiseeritult tegutseda. on tarvis ka sertifitseerimist kiirendada ja nii edasi. see on meie väljakutse ja meil on nüüd kaks-kolm aastat äh, selle probleemistiku lahendamiseks meil ja koos liikmesriikide ametitega, see saab olema meie tähtsaim ülesanne, suur tänu. Richard, vahest vastad härra Simsonile. Thank you, thank you, chairman um, suur tänu, härra esimees. mina olen Andres Lundström, ma juhin Euroopa Raudteeagentuuri ohutusosakonna, ohutusosakonda ning küsimus puudutas siis äh, vanu pärandraudteid ja normaalraudteid. nüüd, mis puudutab seda hooldusreeglistikku, see pole veel välja töötatud, aga me jõuame selleni paari kuu jooksul. meie lähenemine on vabatahtlik, mis puudutab ohutussüsteemi sertifitseerimist. et ne, ehk siis eh, ohutusametid peavad paluma sert-, ise sertifikaati samuti luuakse üksus, mis vastutab äh, pikemas perspektiivis äh, hoolduse eest ükskõik millise sõiduki puhul. ja see on kohust- ja sealne sertifitseerimine on kohustuslik uue direktiivi põhjal. töökoda võib tegel-, tegeleda ka hooldusega ning sellisel puhul on sertifitseerimine kohustuslik, kui see töökoda hooldab nii raudteid kui sõidukeid. aga need ajaloolised raudteed, kui, kui seal uuemaid ronge ei sõida, on välja jäetud. loodetavasti see vastab teie küsimusele ja ma teadsin, sest minu muudatusettepanek jättis nad sellest süsteemist välja. suur tänu vastuste eest, selle eest, et te tulite siia meiega kõnelema. see on osas äh, nendest kohtumite, kohtumiste seeriast äh, erinevate agentuuridega lennundus agentuur juba käis siin, homme tuleb merendusagentuur. Need uuemad saadikud saaksid ennast ka kurssi viia agentuuride tööga. suur tänu, et te tulite. ja loodetavasti saab meie koostöö siin parlamendis olema väga hea, suur tänu. Thank you <laughs> Thank you, Mr Chair. Thanks a lot. So, next item is the European Rail Network for järgmine küsimus on konkurentsivõimeline eh, Euroopa raudteevõrgustik, mis tegeleb kaubavedudega ja härra Marioneskule annan sõna, kas te olete valmis? ma tänan. mu kallid kolleegid, nagu te teate, aprillikuus hääletas parlament esimesel lugemisel selle määruse eelnõu. nõukogu hääletas juunikuus, neil õnnestus kokkuleppele jõuda selle eelnõu osas. ma võtsin selle raporti üle augustikuu lõpus. mul oli kohtumine komisjoni esindajatega ning veel üks kohtumine eesistuja E, esindajatega ja nüüd ma võin teile juba öelda, millised on peamised vaidlusalused küsimused selles määruses, kõik koridoride väljavalimine. Äh, siin on tehtud kolmes versioonis erinevaid ettepanekuid parlamendi tekstis, nõukogu tekstis on selline variant, mis ütleb, et liikmesriigid on need, kes otsustavad teatud aja jooksul eh, koridoride üle, eh, mis peavad ületama vähemalt mitme liikmesriigi piire. nõukogu tegi ettepaneku, et me peame kehtestama koridoride kindla arvu ja need tuleb, koridor tuleb ära jätta lisas. ma arvan, et me suudame kokkuleppele jõuda mulle näib, et äh, nõukogu versioon äh, läheb kokku komisjoni ettepanekuga ja ka parlamendi ettepanekuga. aga meil on vaja vaadata, kuidas me saame kaasata kõik liikmesriigid nendesse koridoridesse. loomulikult need riigid, kellel on raudteesüsteem. nüüd teine arutelude ring puudutab koridoride juhtimist esialgne ettepanek oli, et haldusorgan luuakse, mis on samasugune nagu see üle-euroopaline asutus, peegeldaks nagu seda struktuurilt. nii et on korraldav asutus ja tehniline asutus siis selle kokku, selle tulemusena ja sinna kuuluvad ettevõtjate esindajad, kes juhivad infrastruktuuri, haldavad seda kõikides liikmesriikides. ka siin ei ole meil õnnestunud veel erinevate ettepanekute vahel kokkuleppele jõuda. ja kolmandaks me arutame prioriteete. komisjoni, Euroopa Komisjoni esialgses variandis tahtiti kaubaveod prioriteetseks kuulutada, parlament jälle leidis, et reisijate veole tuleb anda prioriteet teatud perioodidel ma arvan, et siin on võimalik leida kesktee, öelgem, et me loome eh, vedude, kaubavedude prioriteetsed koridorid, ilma et me kuidagimoodi mõjutaks reisijate vedu seal, kus see on oluline. ja lõpetuseks see ainukontrollisüsteem One Stop Shop, seal on meie erinevused väga väikesed. ja ma arvan, et seal on hõlbus leida konsensus Eh, nüüd asjade seis on järgmine, nõukogu võib saata eelnõu novembri alguses eh, teile, eh, Rootsi nõukogu eesistuja tahab selle raportiga ühele poole saada veel käesoleva aasta jooksul. Nad tahavad, et lõplik tekstiversioon oleks arutusel detsembrikuisel nõukogul ja minu soov on saada nüüd meie komisjonilt mandaat, et me saaksime alustada läbirääkimisi ja arutada asja kuni detsembrikuuni. ja kui nõukogu hääletab detsembris, siis parlament saab jaanuaris või veebruaris hääletada. ma arvan, et on üsna hea võimalus sellest ajakavast kinni pidada ja läbirääkimiste meeskonda kuuluvad kõigi fraktsioonide raportöörid. mul juba oli kohtumine variraportööridega ja ma arvan, et on täiesti võimalik, et me jõuame tööga lõpule veel detsembrikuuks ma tänan, härra Marinescu, härra Liberatski võtab nüüd sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel sõna. ma tänan, härra esimees, kõigepealt ma tahan tänada härra Marineskut. me töötasime tõesti koos ja tublisti. me kohtusime nõukogu esindajatega ja variraportööridega ja me oleme väga avatud oma läbirääkimistes, sest mõnikord me esitame omale teoreetilisi küsimusi, kui me küsime, et miks me üldse on vaja seda määrust, mida me sellega saavutada tahame. eriti kui me räägime sellest, et me tahame tagada äh, kaubavedude konkurentsivõimelisuse Euroopas, siis on see kõik väga tähtis paar aastat on meil nüüd juba liberaliseerimise direktiiv kohaldamisel kaubavedude sektoris, aga me ei ole näinud, et väga palju oleks ära tehtud. nüüd vaidlusalused küsimused juba tõstatati ja nüüd on meie ees dilemma, kas me peaksime võitlema nende koridoride eest ja peaksime üritama riinda selliseid koridore eraldama. mõnikord riigid ei taha selliseid koridore oma territooriumil. Nad ei taha kuulutada, et nad on valmis uut kaubavedude koridori eraldama. miks nii? sest selleks on vaja investeeringuid teha. väga palju tööd on nende taga. finantsressursid on suured, mida sellised koridorid nõuavad. nii et minu arvamus on järgmine need riigid, kes on asjast huvitatud, peaksid saama sellega tegeleda, aga meil ei ole vaja väga palju koridore. pigem olgu meil head koridorid, toimivad koridorid, kus vähegi võimalik. üritagem sellised koridorid luua, seal, kus see võimalik on. ja veel üks küsimus. mida meie komisjon asjast täna arvab? nimelt see korraldav asutus, üksus, mida ta peaks korraldama, juhtima. sest ta ju ei hakka tasusid määrama. liikmesriikide asutused on need, kes määravad tasud. selline korraldav, juhtiv üksus ei äh, eralda ka teenindusaegu või siis äh, vedude võimsust ei jaga. ka sellega hakkavad tegelema liikmesriikide asutused, kes süsteeme äh, juhivad. nii et selline juhtimissüsteem või korraldussüsteem meie arvates ei harmoneeri midagi Äh, ei tasusid, äh, äh, ei taga nende ühetaolisust või nende muutmist koridori raames. ning samuti siis selle eest, et ei kasutataks liiga palju koridori, et ei domineeritaks koridoris sest kui keegi domineerima kukub, siis kaob konkurents sellest koridorist. ja loomulikult tehniline üksus, kus infrastruktuuri eh, ettevõtete juhid kohtuvad. Eh, sellealane regulatsioon oleks sammuke edasi eh, viib meid edasi ja võib-olla kümne-viieteist aasta pärast on meil samasugused raudtee läbilaskevõimsuste jaotamise eh, kord, teenindusaegade jaotamine, nii nagu praegu lennuliikluses. ning samuti tuleb mõelda ka juurdepääsu vabaduse peale. tähtis on ju ka, et eh, veokitele, maanteeveokitele juurdepääs tagada aga võib-olla peaks jätma hoopis kõik äh, turu reguleerida. et näiteks rong peab saama läbida kolme päeva jooksul koridori ja seejuures kulgeda läbi kolme-nelja infrastruktuuri võrgustiku. meie fraktsiooni ja minu arvamus on järgmine. meie arvates raudtee rongidel peaks olema eelisõigus. ja miks nii? sest lihtsalt äh, inimesed sõidavad nende rongidega. ja kui meil on tegemist reisijate veoga, äh, siis on võimalik ka juba kuid ette sõiduplaane kehtestada ja ette näha, äh, kui me näiteks hoiame kinni kaubavedude rongi paar tundi, siis ei ole see probleem, küll aga on see suureks probleemiks, kui rongis on inimesed ja ma arvan, et ainukontrollisüsteem samuti eh, muudab liikluse korraldamise hoopis sujuvamaks ja lihtsamaks. ja lõpetuseks tähtis on meie raportöörile, meie komisjoni mandaat anda. ma tänan, proua Pilba. Yo de los puntos que ha destacado el señor eh, Marinescu voy a... ma tänan, ma kuulasin härra Marineskut ja tahaksin üle korrata midagi, mis ma olen juba varasemal ajal öelnud. me räägime Euroopa projektist. ja selle asemel, et arutada prioriteetseid koridore, ma arvan, et ennekõike me peame ikkagi väga selget ettekujutust omama sellest, millised on peamised kriteeriumid äh, mis võimaldavad nõukogul määrata need kaheksa koridori, mis lähevad kirja lisasse. tegemist on e-, üle-euroopalise projektiga. me ei tea, millised tagajärjed sellel on ülejäänud võrkudele, mis juba praegu Euroopas olemas on. võib-olla oleks hea mõte e, mõelda võimalike konfliktide peale, mida uued koridorid võivad tekitada võib nõustuda koridoride juhtimisega, korraldamisega, prioriteetidega, aga me peame põhimõtetes kokkuleppele jõudma. ja veel üks asi on puudu sellest dokumendist. Euroopa, üle-euroopalise projekti määratlus, mis on sellise äh, koridori eesmärgid, millised probleemid see peab lahendama, millised projektid äh, on sellised näidisprojektid eeskujuks kõikidele teistele, kõikidele liikmesriikidele tulevikus? ma arvan, et meil on vaja saada ülevaade sellest, mida need uued koridorid peavad saavutama. sest ainult nii me saame parema ettekujutuse siin komisjonis, kuidas kõik see olema hakkab, millised tagajärjed. suur tänu, järgmisena härra Kraamer. tänan. üheksa koridori. see on juba riikliku egoismi väljendus ja see ei haaku Euroopa transpordipoliitikaga. iga riik tahab olla esindatud meil on juba RTMS-is kuus koridori, mis on välja valitud kaubavedude jaoks, kuus. Need on arenenud kümne aasta jooksul. nüüd räägitakse üheksast koridori. kas te arvate, et see lisab kiirust? me peaksime keskenduma sellele, mida me suudame saavutada. esimene RTMS koridor on saavutanud suuremat edu, kuid see ei ole veel lõpule viidud. me teame, et põhja-lõunasuunaline koridor Reini orus on oluline, aga nüüd räägitakse üheksast täiendavast koridorist. mis on selle asja mõte, kus on see motivatsioon, kas see on mingi riiklik uhkuse asi, et iga riik soovib olla esindatud? siis tuleb esitada küsimusi, kui te soovite olla esindatud, kas te olete valmis ka finantseerima äh, kui te esitaksite iga koridori puhul äh, üksikult äh, rahastamiskavad, siis ma hea meelega mõtlen, kas toetada või mitte. kui viis ja kuues koridor äh, minule teadaval maksab nii ja nii palju, siis äh, me võime selle heaks kiita, aga teised liidud, aga kui me lihtsalt lisame raha, siis see ei aita kaasa olukorra muutmisele Euroopas ja seetõttu ma olen kategooriliselt koridoride arvu suurendamise vastu üheksale me peaksime arvestama olemasolevate tagatistega, näiteks koridor kolm, Stockholm, Palermo, Stockholm, Malmo, Kopenhaagen, Hamburg ja siis on suur auk, Innsbruck, Verona, Palermo. suurepärane, aga mis jääb vahele? miks on Hamburg mainitud, aga lühim tee oleks Berliin, Palermo aga lühim vahemaa Kopenhaagenist Palermosse läheb läbi Rostoki ja me ei tea, kas mõeldakse siin tunnelühendust või sillaühendust või äh, raudtee ehitamist äh, läbi teatud maastike, näiteks loodusmaastike, kus ei ole lubatud täiendavat raudteeühendusi ehitada. me räägime asjadest Äh, millele kulub kakskümmend aastat, enne kui nendega lõpule jõutakse. miks siis sellest praegu räägitakse? kui ma mõtlen kõiki riike ja olen teinud oma kalkulatsioonid, kakskümmend seitse liikmesriiki, kahel riigil pole raudteevõrgustike, järele jääb kakskümmend viis ja kakskümmend kaks on kaasatud, kolm ei ole. Soome, Eesti ja Läti. teisalt on Rail Baltica liit Varssavist Helsingisse, seega kolm riiki on tak-. kakskümmend seitse prioriteetset projekti, prioriteetset projekte, kas need prioriteedid ei ole enam huvitatud ja riigid on ütelnud, me ei ole huvitatud kaubavedudest aga ilmselt teatud raudteelõikusid kasutatakse nii reisijate kui kaubaveoks. miks, aga miks Soome, Eesti ja Läti ei ole kaasatud kaubavedude projekti, kuna aga prioriteetsete projektide nimekirjas on nad nimekirja eesotsas, ma ei mõista seda, seda küsimust tuleks täpsustada. võib-olla nad on ausalt, ütlevad, et meil on majanduskriis, meil on finantsprobleeme, aga sellisel juhul ähm, tekib küsimus, kas teisi riike see kriis ei mõjuta. ma tahaksin teada saada, enne kui me otsuse langetame Äh, nõukogu püüab äh, käituda elegantselt, et kõik oleksid rahul, aga see ei taga Euroopa õige väljavaate tagamisest, see on lihtsalt riiklik lollus. Te rääkisite äh, ainukontrollisüsteemist, näiteks koridoris üks, mingist Euroopa organist, kui keegi tahab ehitada mingi raudteeliini ja ütleb, et riiklikku seisukohta on meil seda vaja, meil on vaja ka Euroopa organid, mis teeb koostööd riiklike raudteeasutustega ja koordineerib tegevust. ja seetõttu mina pooldan paindlikku tegevust, ma ei väida, et me peaksime loobuma reisijate veest, aga rongi õnnetuse korral on vaja neid nii kiiresti kui võimalik äh, tavamarsruudile tagasi suunata ei saa siin eelistada üht või teist rööpa, rööpmelaiust. ja siin tuleb arvestada ka vedurite ja vedurivõimsustega ja nende pidurdusteekonnaga sest kui üks rong jääb takerdumises, kõik teised jäävad tema järele ootama. meil on vaja paindlikku juhtimist ja mitte prioriteetide seadmist, et me saaksime kiiresti tagasi pöörduda sõidugraafikusse. Need olid minu mõtted. meil on vaja seda ainukontrollisüsteemi teostavat ametit, sest nagu juba sõnavõtjad mainisid raudteeametid on äärmiselt natsionalistlikult meelestatud Euroopa riikides. ka teie noogutate selle peale ja sel põhjusel äh, peaksid just riiklikud asutused hakkama euroopalikult mõtlema. härra Ziile, palun. tänan, juhataja. ma püüan jätkata seda arutelu. on selge, et nõukogu on pakkunud välja midagi muud kui need üheksa koridori, mis on toodud esimeses lisas. ja teises lisas on ette nähtud üks kaubaveokoridor iga liikmesriigi jaoks. aga samas on toodud näide selle kohta, et Läti transpordiminister ei soovi tegutseda selle kaubaveokoridoriga. ma ei nõustu meie transpordiministriga. kaheksanda koridori pikendamine Rail Baltica suunas, mis ühendaks Riiga, Kaunase, Tartu ja Helsingi on vajalik ja selleks on meil vaja ka õiget strateegiat. kui nimetatud koridor lõpeks Lätis, see tähendaks seda, et äh, kaubavedu jätkub siis autotranspordivahenditega, äh, ka veoautodega läbi Venemaa ja teiste riikidega. ja seetõttu minu ettepanek on mõelda nendele asjadele Euroopa perspektiivi arvestades. ma arvan, et Lätil ja Eestil saab olema raske osaleda selle koridori väljaarendamises, kuid Euroopa tulevikule mõeldes tuleks seda ette näha. samas ma aga mõistan, miks Läti ametivõimud, nende seas ka minister, ilmselt ka Leedus ja Eestis, eelistavad nõnda terminali määratlust. see annaks lääne valikuvõimaluse koridoride valimisel. loomulikult Läänemere riikide probleemiks on rööpmelaius. siiani on meie rööpevahet erinevuse tõttu me oleme kasutanud marsruute läbi Venemaa või siis Läänemere sadamate kaudu kaubavedusid. Euroopa väljavaate ja Euroopa huvide arvestamine tähendab seda, et tuleks seda koridori pikendada. sest vastasel juhul meil ei saa olema Läänemeres korralikult toimivad raudteed ja seeläbi meie osalemine Euroopa raudteevõrgustikus saab olema kummaline. tänan, järgmisena härra Alvarez proua Alvares. ma tahaksin õnnitleda härra Marineskot, arvestades, et tegemist on olulise raportiga ja see moodustab võtmetähtsuseks osa Euroopa raudteevõrgustiku arendamisel ja oluline on, et lähtepunktiks on kaubaveod Euroopas ja nende tulevik. ma arvan, et reisijatevee kvaliteet peaks vastama ka kaubavedude prioriteetidele. on võimalik arvestada mitmeid võimalikke lahendusi, näiteks infrastruktuuri äh, täiendamine, äh, tavaraudtee kasutamine, logistika väljaarendamine, veetmete arendamine äh, äh, ühendvedudeks mere meritsi, selleks on vaja luua kõige parimad tingimused kaubaveoks Euroopas, arendada neid sihipäraselt ja sidusalt, äh, mis võimaldab rakendada Euroopas häid otsuseid ja korraldada õige haldus. see peab olema üks ühtne otsustusmehhanism, tegemist on olulise projektiga, ma loodan, et me saavutame kokkuleppe selles küsimuses. meie jaoks oluline on saavutada ühtsus raudteekaubavedudes, et me suudaksime ellu viia kõik eesmärgid, mille me oleme seadnud Euroopa raudteevõrgustikule. tänan, proua Alvarez, härra Castello komisjonist. tänan, esimees, tere pärastlõunat kõigile. ma arvan, et põhiküsimused on juba välja toodud äh, parlamendiliikme Marinescu poolt äh, ja see puudutab koridoride valikut. ja loomulikult koridoride haldamist ja ka prioriteetse läbilaskevõime andmist kaubavedudele. Te mainisite koridoride valikut, siis komisjoni seisukoht oli, et valikul tuleks lähtuda turu äh, konjunktuuri analüüsis, see peaks olema avatud ja vastama turu vajadustele. nõukogu poolt äh, välja pakutud lahendus annab koridoride valikul esimese nimekirja ja võimaluse lisada uusi koridori või muuta olemasolevaid, tegemist on poliitilise valikuga, me saame aru, et see ei ole parim valik, aga me peame arvestama ka seda, et neid koridore mitte ei avastata uuesti, nad juba tegelikkuses toimivad ja nende seas ka kuus RTMS-i koridori ähm, põhiteljed Euroopas, mida mööda kulgeb kaubavedu Euroopas. me peame samuti arvestama valiku tegemisel ka veel ühe elemendiga. see ettepaneku eesmärk oli saavutada konkreetsed tulemused lühikese aja jooksul, võttes kasutusele toimimismeetmed, käitamismeetmed. see raudteevõrgustik ei vaja täiendavaid suuri investeeringuid, kuid vajab paremat koostööd infrastruktuuri ja haldusettevõtete vahel, et saavutada lühiajaliselt need kiired eesmärgid ma arvan, et sellele raudteevõrgustikule tuleb läheneda teise külje alt, äh, võrreldes TNT-ga ja teiste prioriteetsete projektidega, mis vajavad suuri investeeringuid tulemuste saavutamiseks pikemas perspektiivis meie eesmärk on saavutada tulemused lühi- ja keskpikas perspektiivis, sest selle aja jooksul me soovime taas elavdada kaubavedusid kui me räägime koridoride haldamisest ja juhtimisest, siis komisjoni ettepanek püüdis anda suuremat sisu ja vahendeid haldusorganile, kuhu kuuluksid siis võrgustiku korraldus, ettevõtete juhid, annaks võimaluse direktori ametinimetamiseks ja sellele organile juriidilise isiku staatuse andmiseks nõukogu tegi ettepaneku kahetasandiliseks juhtimiseks, üks tasand oleks siis liikmesriigi tasandil täitev nõukogu ja teiseks oleks siis üle-euroopaline korraldus, nõukogu või juhtorgan. me võiksime sellega nõustuda, kuid samas ei tohi küsimuse alla seada infrastruktuuri haldajate sõltumatuse küsimus. teine oluline küsimus puudutas prioriteetse läbilaske õiguse andmine kaubavedudele. see on tekitanud äh, erinevaid seisukohti, äh, kuidas anda kaubavedudele prioriteetne läbisõiduõigus nendel koridoridel. me arvame, et sellised algatused võiksid äh, aidata kaasa konflikti lahendamisele reisijate vedudega me räägime siin teatud koridoridest ainult, mitte terviklikust võrgustikust ja meil on vaja ka teatud menetlusreegleid äh, kaubavedude korraldamiseks. me ei propageeri prioriteetset läbilaskeõigust kõikidele kaubaliikidele, vaid ainult nendele, mis on selle määruse mõistes sätestatud me loodame, et see aitab kaasa paremale koostööle infrastruktuuri haldajate vahel ja aitab võima-, aitab saavutada suuremat läbilaskevõimet nendel koridoridel. me peame samuti arvestama seda, et koridoride määratlus on piisavalt paindlikult defineeritud, äh, see on mõeldud nii telgmarsruute kui ka alternatiivseid teid, mis võimaldab paremini ära kasutada Euroopa raudteevõrgustikke, mis on üsna suur ja lai. ja me arvame, et see võimaldab piisavalt manööverdamisvõimalusi nendel koridoridel. Äh, viimased uuringud on näidanud, et et on võimalik optimeerida liiklust nendel liinidel kaubarongide ja reisirongide vahel, eh, mõjutamata oluliselt ra-, eh, reisijate vedu. seega võtmesõnaks on siin paindlikkus, nagu parlamendiliige Kraamer rõhutas. ja ma arvan, et nõukogu poolt pakutud lahendus võiks olla kompromisslahenduseks Äh, isegi juhul, äh, kui me ei keskendu liigselt reisijad, reisirongide prioriteetidele. kokkuvõttes me arvame, et nüüd on tekkinud võimalus kiiresti see ettepanek lõpule viia. me leiame, et selle ettepaneku järgi on suur vajadus, äh, eriti kriisijärgsel ajal me usume, et see ettepanek äh, annab piisavalt tagatisi ka klientidele selles osas, et kaubarong jõuab teatud aja jooksul punktist A punkti B-sse ja suudab kinni pidada ka teatud täpsusnõuetest, see on vastavalt kliendi soovidele äh, ja on vajalik klientidele selleks, et konkureerida turul see oligi kõik, mida ma tahtsin lisada, tänan. suur tänu, härra Marinescu, paar sõna lõpetuseks teilt. Eh, eh, suur tänu, esimees, suur tänu kolleegidele kommentaaride ja lahkete sõnade eest. nagu ma ütlesin juba alguses, arvan ma, et pea, kaks peamist probleemi on koridoride valik ja prioriteedid esimene küsimus. märgiksin ära, et kõigepealt on tarvis otsustada, kas see valik tehakse pärast määruse jõustumist, nagu komisjon on ette pannud, või peaks valikuprotsess algama alguses juba ning see tuleks öö, äh, nõukogu ettepaneku kohaselt lisana määrusesse juurde kirjutada. see on põhimõtteline küsimus, mis tuleb ära otsustada ning siis saame me loomulikult arutada ka nende koridoride äh, olemust, aga seda me saame teha alles siis, kui me oleme valinud kas nõukogu või komisjoni lahenduse. mõned küsimused, mis siin esitati, sellele minu arvates vastab see dokument ise, näiteks kriteeriumid, rakendusulatus see tekst vastab nendele küsimustele ise. ma arvan, et olles nüüd ära kuulanud teie sõnavõtud, oleme me võimelised ka kokkuleppele jõudma. suur tänu. suur tänu, ma eeldan, et nüüd on kõik äh, valmis teile andma mandaadi, olemaks edasi raportöör ning rääkimaks läbi nõukoguga, et äh, kokkuleppele jõutaks Rootsi eesistumise ajal. niisiis tegutsege. nii, daamid ja härrad, sellega olemegi jõudnud koordinaatorite koosolekuni, kas te soovite varem alustada? Dirk näitab, et jah Äh, tundub, et teisedki on sellega nõus. niisiis, alustame, Mihhail, jah, kohe. For everybody else I will look forward kõikidele teistele ütlen nii palju, et ma ootan teid siin homme hommikul kell üheksa.